So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Sitzung und ich darf in unserer Mitte ganz herzlich begrüßen. kallid kolleegid, jätkame oma koosolekuga ja tervitan meie hulgas siin proua Vassiljat, kes on tervishoiu eest vastutav volinik tegemist on teemaga, mis on huvitav kindlasti kõikide kodanike jaoks kahekümne seitsmes liikmesriigis. tere tulemast, proua Vassiljev siin keskkonnakomisjonis uue ametiperioodi alguses, meil on väga palju uusi ambitsioonikaid äh, saadikuid siin ja keskkonna kõrval on tervishoid kohe kindlasti üks tähtsamaid küsimusi meie jaoks. Te tulite täna siia selleks, et meile anda ülevaada, ülevaade viimase olukorra kohta äh, seagripi H1N1 gripi olukorra kohta. tegemist on küsimusega, mis avalikkust väga huvitab. komisjon on avaldanud teatise, välja töötanud tegevuskava ja me tahaksime teiega sellest rääkida. meil on aega poolteist tundi ja vastavalt sõnavõtusoovidele eh, saate siis teie, saate sõna teie, et vastata, aga kõigepealt palun teie ülevaatlik ettekanne suur tänu, härra esimees, auväärsed parlamendiliikmed, mul on loomulikult äh, väga hea meel tulla teie ette esimest korda pärast äh, selle parlamendikoosseisu valimisi. ma pean ütlema, et äh, mul olid väga konstruktiivsed suhted selle komisjoniga parlamendis eelmise koosseisu ajal ja ma tõesti usun ja loodan, et sellised suhted jätkuvad ka tulevikus. nagu esimees ütles, paluti mul tulla ja anda teile omapoolne ülevaade sellest, mida me viimaste kuude jooksul oleme teinud seoses H1N1 viirusega ja sellega seotud gripipandeemiaga. kõigepealt tahaksin ma anda teile ülevaade praegusest olukorrast ja siis tutvustada teile meie jätkuvaid jõupingutusi seoses sellega, et kontrollida seda rahvatervisele olevat ohtu. hetkel on kõik Euroopa Liidu ja EFTA riigid teada andnud kindlatest gripijuhtumitest. praegu on Euroopast neid juhtumeid üle viiekümne viie tuhande, aga ma pean ütlema, et paljud riigid enam üksikuid juhtumeid ei loe ja seepärast see arv ei ole enam väga usaldusväärne, nii et eh, tegelikkuses tõenäoliselt on H1N1 juhtumeid rohkem. ülemaailmselt on teada antud umbes kolmesaja viiekümnest tuhandest juhtumist. nii et nagu ma ütlesin, mitmed riigid enam eh, iga üksikut juhtumit eraldi ei loe, nii et seega see arv tõenäoliselt on kõrgem, kui statistika näitab. nakatumismäär on kõige kõrgem vanuserühmas viis kuni kakskümmend neli aastat, ja hospitaliseerimismäärad on kõige kõrgemad kuni nelja-aastaste laste hulgas. Õnneks enamik nendest juhtumitest on suhteliselt kerged. aga praeguseks on olnud siiski ka umbes sada seitsekümmend surmajuhtumit tulenevalt sellest viirusest. enamik juhtumeid olid küll sellised, kus inimestel oli juba eelnevalt tõsised terviseprobleemid vastavalt Euroopa Haiguste Ennetuse ja Tõrje Keskusele on surmamäär ülemaailmselt äh, endiselt sarnane hooajalise gripi surmamääraga. ja nagu me teame, tavaliselt kaob hooajaline gripp iga aasta äh, kakssada viiskümmend kuni viissada tuhat inimest üle maailma. Äh, see ei tähenda aga, et pandeemia või hooajaline gripp oleks täiesti ohutu põhinevalt praegusele analüüsile gripi viiruse käitumise kohta lõuna poolkeral on Haiguste Ennetuse ja Tõrje Euroopa Keskus hinnanud, et kõige hullema stsenaariumi korral võivad viirusega nakatuda kuni kolmkümmend protsenti Euroopa inimestest äh, talvehooajal. lisaks on olemas oht, et aja jooksul võib gripiviirus muteeruda ja muutuda patogeensemaks sellisel juhtumil võib äh, nakatumise tagajärg inimese jaoks olla tõsisem. see võib tähendada tohutut väljakutset ka rahvatervise haldamise rahalise poole pealt ja kujutada endast tohutut survet tervishoiuteenustele ja majandusele üldiselt. oluline on silmas pidada, et gripipandeemiad on enamasti vältimatud aga siiski on absoluutselt oluline, et me oleksime omalt poolt täiesti valmis selleks, et pandeemia tagajärgi minimeerida. loomulikult tehniline suutlikkus, eelarveressursid ja valmisolekustruktuurid ei ole liikmesriikides ühesugused. mõned riigid on paremini valmis olukorraga toime tulema kui teised. ja seepärast on oluline, et meil oleks Euroopa Liidu tasandil koordineeritud toetav lähenemine, kui me tahame selle kriisiga võidelda nii tõhusalt kui vähegi võimalik. aastate jooksul on liikmesriigid välja töötanud oma siseriiklikud valmisolekuplaanid, need keskenduvad koordineerimisele ja ennetus- ning kontrollimeetmetele ja parandavad riikide suutlikkust gripipandeemiaga toimetulekuks enne seda Euroopa Komisjon määratles äh, gripipandeemiaks valmisoleku ühe oma prioriteedina. novembris kaks tuhat viis võttis komisjon vastu teatise äh, gripipandeemiaks valmisoleku planeerimise kohta. see pakub välja terve rea meetmeid ja vahendeid, mille läbi liikmesriike toetada. me oleme hästi valmis, sest äh, sellest hetkest, kui puhang aprillis alguse sai, on liikmesriigid koordineerinud oma jõupingutusi selle rahvatervise riskiga toimetulekuks ja see koordineerimine põhineb olemasolevatel valmisolekuplaanidel. haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa Keskuse toel on komisjon juhtinud seda koordineerimist Euroopa Liidu tasandil ja on teinud seda äh, vastavuses äh, õigusaktidega, mis puudutavad nakkushaigusi ja vastavuses ka erakorralise tervishoiunõukogu kolmekümnenda aprilli kohtumise järeldustega. Äh, mina juhin seda koordineerimist ja ma aktiveerisin ka tervishoiu hädaolukorra operatsioonide keskuse komisjonis selleks, et äh, olukorda jälgida ja meil toimuvad regulaarsed kohtumised liikmesriikide vastavate ametnikega ja me vahetame omavahel informatsiooni komisjoni toetab selles tegevuses Euroopa Liidu äh, terviseturvalisuse komitee. komitee koosneb riikide kõrgetasemelistest ametnikest ja see loodi kui mitteametlik koostöö ja koordineerimisorgan, mille peamine tegevus koosneb infovahetusest äh, tervisega seotud riskide kohta. alates puhangust on meil toimunud äh, üle kolmekümne audiokonverentsi liikmesriikide esindajatega ja lisaks sellele ka esindajatega kolmandatest riikidest ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni esindajatega. iga äh, kohtumise protokollid ja aruanded saadetakse vastavatele huvigruppidele ja kokkuvõtted aruteludest on täiesti avalikkusele kättesaadavad Sanko peadirektoraadi veebilehel kohtumised toimusid ka suvel ja nüüd toimuvad nad uuesti regulaarselt üks kord nädalas. koordineerimise tulemusel Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on võtnud vastu terve rea olulisi otsuseid selleks, et tagada tõhusat pandeemiaga toimetulekut. mainiksin mõningaid nendest. esiteks suunised äh, juhtumite haldamise ja ravi kohta, samuti nõuanded äh, meditsiiniliste vastumeetmete kohta tervishoiuprofessionaalidele, siis äh, nõuanded avalikkusele, kuidas ennast kaitsta, äh, teatud avaldused koolide sulgemise kohta, vaktsineerimise prioriteetrühmade kohta, reisinõuanded, isikutele, kellel juba on sümptomid ja loomulikult ähm, juhtumikirjelduse kriteeriumid selleks, et äh, õigesti patsiente diagnoosida ma tahaksin väljendada siirast tänu Euroopa Parlamendile selle eest, et ähm, varem sel aastal ta kirjeldas oma menetlust, võimaldamaks vastu võtta siduvad juhtumikirjelduse kriteeriumid ja H1N1 järelevalve kriteeriumid ja teha seda tõesti nii lühikese aja jooksul. kui olukord peaks äh, uuesti äh, halvenema sügisel, siis ma olen kindel, et me võime loota samasugusele toetusele ja reak-, kiirele reaktsioonile parlamendilt. selleks, et liikmesriikide vahelist äh, koordineerimist parandada, viieteistkümnendal septembril võttis Euroopa Komisjon vastu teatise, mis puudutab peamisi küsimusi seoses ähm, ähm, pandeemiale reageerimisega ja et äh, see toimuks ühtse aruande alusel. sellel on kõigil kolm peamist eesmärki, esiteks äh, tuua välja peamised saavutused Euroopa koostöös ja rahvusvaheliste partneritega selleks, et võidelda äh, gripipandeemia vastu Nende koordineerimismeetmete hulgas on näiteks kõikidele liikmesriikidele juurdepääsu võimaldamine kõige ajakohasemale teadusinfole, tehnilistele suunistele, Euroopa ametitele, näiteks Ravimiametile, samuti liikmesriikide kokkulepped ja koordineerimine nõuandeks koolidele, reisijatele, kellel on sümptomid, vaktsineerimise prioriteetrühmadele. teiseks eesmärgiks on teatud laiemad küsimused, mis puudutavad pandeemiat, sealhulgas näiteks sotsiaalmajanduslikud tagajärjed ja sektoritevahelise koostöö olulisus. kolmandaks eesmärgiks on mm, küsimused, mis on seotud konkreetsemate väljakutsetega, näiteks eh, vaktsiinide ja anti retroviiruse vahendite väljatöötamisega, vaktsiinide hankimine, vaktsineerimisstrateegiad, toetus kolmandatele riikidele, tõhusa, tõhus suhtlemine avalikkusega. Neid punkte kirjeldatakse üksikasjalikumalt viies töödokumendis, mis selle teadisega kaasnevad. teatise pakett moodustab aluse aruteludeks, mis toimuvad erakorralisel tervishoiuministrite kohtumisel kaheteistkümnendal oktoobril. me teeme eh, tihedat koostööd ka peamiste partneritega maailmas. üheteistkümnendal septembril eh, võõrustasin ma spetsiaalset ministrite kohtumist eh, ülemaailmse tervisejulgeoleku algatuse osas, kus osalesid G7 riigid pluss Mehhiko ja arutelud keskendusid põhiliselt vaktsineerimisele ja kolmandate riikide abistamisele see grupp on osutunud äärmiselt väärtuslikuks, tagamaks rahvusvahelist infovahetust ja koordineerimist alates sellest hetkest, kui me viirusest teadlikuks saime. tulles vaktsiinide olulise küsimuse juurde, ma tean, et äh, eelmisel äh, nädalal Euroopa Ravimi Hindamisamet, ma tean, et äh, ta ütles suhelnud tema direktoriga. Euroopa Ravimi Hindamisamet andis positiivse arvamuse ja soovitas kahte eh, pandeemia gripivaktsiini eh, Euroopa Liidu turule lubamiseks eh, komisjon on samuti teinud omalt poolt soovitused ja suunised vaktsineerimisstrateegiate kohta ja vaktsineerimise prioriteetrühmade määratlemise kohta. Need soovitused on juba heaks kiitnud Tervise Julgeoleku Turvalisuse Komitee ja peamine eesmärk on toetada liikmesriike eh, oma vaktsiinistrateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel. esimees, auväärsed liikmed, praeguse H1N1 pandeemia mõjud on olnud suhteliselt piiratud seni. aga sellele vaatamata peame võtma maksimaalsed ennetusmeetmed selleks, et toime tulla uudse gripiviirusega, sest me teame, et need viirused võivad olla vägagi etteaimamatud. ja üheteistkümnendal septembril äh, kohtusime rahvusvaheliste pan-, partneritega Maailma Tervishoiuorganisatsioonist, siis mäletan väga hästi, mida üks nendest ekspertidest ütles. mitte keegi ei või olla kindel, kuidas äh, see viirus edasi käitub ja areneb. et võib-olla see on praegu ohutu, aga see võib äh, täiesti muunduda ja muutuda väga ohtlikuks ja selleks me peame olema valmis. me oleme kindlasti hästi valmis, aga me peame olema valvsad äh, nüüd, kus talvehooaeg läheneb ja tagama, et kodanikud oleksid selle ohu vastu kaitstud ja et me omalt poolt reageeriksime kiiresti ja võtaksime vajalikud meetmed siis, kui tarvis. ja loomulikult ma loodan, et äh, võin äh, toetuda Euroopa Parlamendi mm, poolsele toetusele ja koostööle ja loomulikult iseäranis teie komitee, komisjoni koostööle, aitäh! Vassiljev suur tänu, proua volinik, selle ettekande eest, suur tänu ka komisjoni ja liikmesriikide püüdluste eest võimalikult hästi olla ettevalmistatud gripilaine jaoks ja me loodame, et see gripilaine ei välju kontrolli all, me kuulsime teie tegevuskava. mina käisin täna ka gripivaktsiini tegemas, tegemist oli küll tavalise äh, gripi vastu vaktsineerimisega, sest parlamendis on võimalik seda teha. ma olen kuulnud, et äh, ka seagripi jaoks on meil nüüd vaktsiin olemas ja et meil tuleb nüüd otsustada, ka selle üle, kuidas sellesse vaktsiini suhtuda. sõnavõtusoovijaid on palju, esiteks Peeter Liise. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua volinik, suur tänu selle hea ettekande eest ja ka teie panuse eest, on väga tähtis, et äh, komisjon koordineeriks ja annaks liikmesriikidele abi, sellepärast et me räägime pandeemiast ja mitte keegi saaks aru, kui meil oleksid erinevad soovitused ja erinevad strateegiad selle pandeemia vastu võitlemiseks erinevates liikmesriikides. ma tänan teid ka selle soovituse eest koole kinni panna. meil nii mõneski liikmesriigis on olnud väga pikad arutelud selle üle. tahaksin siia näitena tuua Brasiilia. vabandust, kas minust on võimalik aru saada? räägin Brasiiliast. Brasiilia on minu teada see riik, kus on kõige rohkem gripiohvreid. seal pandi koole kinni suisa kolmeks nädalaks ja tulemuseks oli see, et lapsed said kokku koolist väljapool ja kaubamajad tegid suisa reklaamikampaaniat, mis oli suunatud lastele, nii et tegelikult ei olnud võimalik kuidagi lapsi nakatumise eest kaitsta. mul on kaks küsimust vaktsiini kohta ja ravimite kohta. minu teada on vaktsiin nüüd turule lubatud ja minu teada on võimalik selle vaktsiiniga vaktsineerida ka lapsi ja teisi riskigruppe. proua Jakov ütles meile viimasel koosolekul, et Äh, katseid viidi läbi tervete täiskasvanutega, kuid minu arvates äh, on see vaktsiin piisavalt turvaline ka lastele ja vanuritele. ka minu riigi äh, minister esines väga naljakate avaldustega, ütles, et lapsi ei peaks kohe vaktsineerima mina aga leian, et siiski peaks. teiseks äh, mõtlen teisi antiviraalseid ravimeid. olen kuulnud, et äh, Tamiflu siirupit ei ole praegusel hetkel piisavalt. Äh, proua Krostet on alati kes on kirjutanud vastavad sisulisi raporteid, on alati võidelnud selle eest, et meil oleks piisavalt vaktsiini just laste jaoks. ja nüüd minu viimane kommentaar härra Verhoigen on vastutav vaktsiini turule lubamise eest, aga võib-olla me peaksime täna mõtlema just sellele, kas selline korraldus on kõige parem. komisjoni president Barroso peab nüüd uuesti voliniku kohad välja jagama ja minu isiklik küsimus teile, proua Vassiljev, mõeldes kogemustele viimastel aastatel on, kas te võib-olla annaksite härra Barrosole nõu ja ütleksite talle, et ravimid peaksid olema siiski tervishoiuga tegeleva voliniku portfellis? suur tänu, härra Liise! tervitan siin praegu ka härra Toomas Lönkreni, kes on Euroopa Ravimihindamisameti asep- president, nii et kui teil on sellised spetsiifilised küsimused nagu nüüd viimased, siis võib-olla tuleks need kohe esitada härra Toomas Lönkrenile, sest meil on siin spetsialist kohal. proua Dagmar Rootberend. suur tänu, härra esimees. ma öö eh, saan aru, et meil tuleb pärast arutelu härra Lendgreniga veel, mis räägib just seda turule lubamisprotseduuri vaktsiinide puhul. et siis need küsimused ma jätaksin selleks aruteluks. proua volinik Vassiljev, olles teid äh, nüüd kuulanud, äh, see avaldab mulle tugevat muljet alati, kuid kui ma lähen koduriiki või mõnda teise Euroopa äh, Euroopa Liidu riiki, siis see mulje justkui hajub Te rääkisite kolmekümnest audiokonverentsist ja need eh, osalejad olid eh, kõige suuremad eksperdid sellel alal, kuid ülejäänud eh, isikud on pehmelt öeldes vähem informeeritud. see informatsiooni ja nõu jagamine on tegelikult halvasti korraldatud huvitav on see, et, et ühtedes liik-, liik-, äh, liikmesriikides on palju informatsiooni, teistes ei ole see informatsioon sidus, äh, mitte igas koolis, igas ülikoolis pole informatsiooni, mitte igas valitsusasutuses ja nii edasi. inimesed ei tea täpselt, mida nad peaksid tegema, kas nad peaksid äh, kätt suruma teistega kas põsesuudlusi on ohutu anda ja nii edasi. et kuidas siis täpselt käituda? nii et me peaksime saama sellist selget informatsiooni, kui nendest kokkusaamistest seda ei tulene, siis mida me ikka ootame? rääkides nüüd valmisolekust, nüüd algas uus kooliaasta septembris muidugi see on igas liikmesriigis erinev, see kuupäev, kuid mitte igas koolis, mitte igas ehitises, igas tehases ei olnud öö, uste peal, uste juures kättesaadavad desinfitseerimisvahendid, mitte alati ei briifitud neid selles osas, et töötajad peavad oma käsi alati desinfitseerima, sisenedes ja väljudes et mõned ajalehed küll äh, levitavad seda informatsiooni, kuid see ei ole järjepidev äh, tegutsemine. et kas on need ähm, niisked käterädikud saadaval või ei ole ja siin ei ole selgust selle informatsiooni osas, mida jagatakse. et see valmisolek ja nõu jagamine, sellest rääkides äh, Äh, on siin paljud äh, liikmesriigid äh, nõus sellega, et näiteks uued liikmesriigid peaksid saama abi selleks, et vaktsiine osta, selles osas oli solidaarsus. me teame, et see ei ole Euroopa Liidu vastutuseks, kuid me siiski hääletasime selle poolt nii et tegelikult see on, kordan veel kord, liikmesriikide enda vastutus, kas nad on valmis või mitte ja kui nad ei ole valmis, siis miks nad ei ole valmis nii et kas te võiksite palun hakata tõepoolest näitama ka äh, näpuga nende riikide peale, kes ei ole valmis? kas meil, kas me saaksime mingit aimu selle kohta, millal riigid tõepoolest äh, annavad andmeid selle kohta, kui palju isikuid on hospitaliseeritud, kui palju antiviraalravimeid on välja jagatud äh, sellest ajast peale, kui need turule ilmusid ja nii edasi. see kõik on osa valmisolekust. ja nüüd see nõuandev osa miks ei saa me inimestele öelda, mida nad peaksid nüüd tegema selles olukorras, nad ei tea eh, nüüd, kui vaktsiinid on kättesaadavad, kas nad peaksid laskma end vaktsineerida või mitte, seda nõud peab, seda nõud peab inimestele andma, eh, sest inimesed tõepoolest ei ole kursis nende asjadega ja täna me räägime härra Lundgreniga veel sellega, et millised materjalid meie kasutuses on, eh, kuid mitte ainult selles ei ole küsimus, nii et palume teiepoolset arvamust, aitäh! You want to answer already? kas soovite kohe vastata? jah. olen teiega nõus, et meie ülesandeks on äh, tagada see, et kõik liikmesriigid, et neil oleks samasugune informatsioon, neil oleks samasugused juhised meie käest, samasugune, äh, samasugused nõuanded ja et me lepiksime kokku ühtse avalikkuse teavitamise strateegia suhtes, kuid te teate väga hästi, et kui ma püüan midagi enamat teha ja hakkan esitama küsimusi ministritele, et mida teie olete selles osas ette võtnud või teises osas, siis nad hakkavad mind süüdistama selles, et ma sekkun nende justkui mõjusfääri. nii et minu positsioon on siin ka suhteliselt delika-, delikaatne, me püüame siin levitada informatsiooni, püüame edastada dokumente, kuidas avalikkust informeerida, mis puudutab koolide sulgemist, millised peaks olema nõuanded reisijatele, selles kõiges oleme kokku leppinud. kuid lõpuks on vastutavad siiski tervishoiuministrid, kes selle rakendamise eest vastutavad nad siis kas järgivad neid nõuandeid või mitte. muidugi on tegemist siin teavituse küsimustega, kui ma nüüd reisin ringi liikmesriikides, siis inimesed küsivad minu käest, et kas see ikka tõepoolest on äh, mingi tõsine haigus, sest äh, keegi sellest enam õieti ei räägigi ja võib-olla ei peakski sellele tähelepanu pöörama. ja just seetõttu ma alati rõhutan tervishoiuministritele, et me peaksime valvsaks jääma, me peame olema valmis, võib-olla lõpuks süüdistatakse meid selles, et me tegime enam, kui tegelikult vajalik oli, kuid äh, siin ei ole võitjaid selles äh, olukorras, parem on teha vaja, kui äh, riskida sellega, et meil on väga ohtlik olukord ja me ei ole selleks piisavalt valmis tõepoolest, meil toimus enam kui kolmkümmend äh, videokonverentsi liikmesriikide esindajatega me oleme kokku leppinud mitmetes küsimustes, kuid nagu ma ütlesin, äh, sõltub kõik liikmesriikidest endist, kuidas nad äh, seda kõike kohaldavad. kas soovite esimesele küsimusele vastata, küsib esimees? tundub, et mitte, Corinne Lepage, palun. proua volinik, ma saan Äh, aru kõikidest nendest küsimustest, mis puudutavad lähimuspõhimõtet ja nendest takistustest, nagu ütles härra Liisa, äh, me kuulasime paar nädalat tagasi proua Jakobit, kes ütles, et äh, vaktsiin siis, kui ta saab kättesaadavaks ja kui ta turule lubatakse, siis see on mõeldud hea tervise juures olevatele täiskasvanutele. kuid mis puudutab laste ning äh, immuniteedi vaegusega täiskasvanuid, siis neid, neid see vaktsiin ei puuduta, sest äh, uuringud äh, kõrvalmõjude kohta lõpevad alles oktoobri lõpus, pärast seda, kui esimesed vaktsiinid turule lubatakse. ja ma sooviksin teada, kas see on see seisukoht, mis ka komisjon on omaks võtnud, sest pean ütlema, et mind veidi hämmastab selline olukord see, et mõnedes liikmesriikides öeldakse, et me hakkame kõigepealt vaktsineerima just äh, nõrgema tervisega inimesi ja lapsi, kuid äh, äh, meie kuuldud seisukoht oli hoopis vastupidine sellele. nüüd teine küsimus, mille esitas kolleeg Rivesi, mille juurde ma tagasi tulen. see puudutab nende nende vaktsiinide koostist ja adjuvante see on äh, väga oluline küsimus, kuidas need vaktsiinid äh, on toodetud, millised need adjuvandid, äh, mida kasutatakse, kas seal kasutatakse ka alumiiniumi, kas seal on teiste metallide osakesi, sest ka nendest on räägitud, ja kas võib-olla need puudused nendel vaktsiinidel kaaluvad üles need eelised, mis neil on ja need on küsimused, mis paljud valijad meile esitavad ja seetõttu ma soovin selle küsimuse ka teile edastada, aitäh. Äh, yes. väga head küsimused, millele kindlasti ka härra Lundgren soovib hiljem vastata, aga korjame vast kõigepealt terve rea küsimusi, enne kui anname teile sõna vastuseks, sest aega on vähe. proua Krustet, palun. aitäh härra esimees, proua volinik, väga hea meel on teid alati siin meie komisjonis näha. Pole mitte esimene kord, kui me sellest H1N1 eh, gripist räägime. siin on eh, terve rida küsimusi, eh, mis pigem puudutavad härra Löngreni, neid ma teile ei esita, kuid rääkides nüüd teavitamise vajalikkusest, me näeme, et isegi liikmesriikides, kus teavitamiskampaania on olnud äh, siiani päris hea, on siiski täielik äh, segadus. esiteks selles osas, et äh, segatakse ära hooajagripp ning H1N1. paljud kaaskodanikud ütlevad, et hooajagripp tegelikult ei olegi eriti ohtlik, selle kätte sureb ära väga vähe inimesi ja ütlevad, et H1N1 on ju sarnane haigus ja mis me siin äh, sellest äh, nii palju juttu teeme. kuid äh, tundub, et siiski see nii ei ole, te isegi ütlesite seda, me ei tunne tegelikult seda viirust, me ei tea, kuidas ta võib muteeruda ja sellepärast on väga oluline sisse seada ka teatud ennetusmeetmed. kuidas, proua volinik, te kavatsete äh, vastata sellele adjuvantide poleemikale, võib-olla härra Lõngren vastab sellele isegi täpsemini, sellele küsimusele, kuid äh, siin on terve rida inimesi, kes ei soovi ennast vaktsineerida, äh, räägitakse sellest, millised on prioriteedid vaktsineerimisel, kuid selles osas on segadus, kuidas te soovite, et kodanikud saaksid aru äh, Äh, kui, millega on tegemist, kui isegi näiteks nende perearstid ütlevad, et nad ei ole päris kindlad, kas see tõepoolest on vajalik, see vaktsineerimine. minu arust on selline äh, suhtumine väga ohtlik, sest kui peaks juhtuma niimoodi, et talvel äh, hakkab levima tõsine pandeemia selle viiruse põhjal siis äh, on äh, liiga, liiga hilja hakata veel tagantjärgi vaktsineerima, aitäh. ja kolmas prantslane, Michel, palun. Euh, euh, aitäh, härra esimees. mul on äh, kohe mitu küsimust. esiteks, mis puudutab turule lubamist ma olen üllatunud, et eh, lõpuks otsustab eh, just tööstusminister selle üle, kas lastakse see toode turule või siis volinik, tööstusteemade eest vastutav volinik. kui ma vaatan eh, nüüd seda dokumenti, siis ma ei näe siin mingisuguseid uuringuid laste ning rasedate naiste äh, kohta ja vaktsiini mõjude kohta nendele. kõik see, mis puudutab nende vaktsiinide koostist, ähm, siin kasutati H5N1 äh, vaktsiini aluseks ja justkui oletati, et seesama vaktsiin osaliselt toimib ka H1N1 puhul. kuid see dokument, mis meie ees on, siin on öeldud, et lastele kes on nooremad kui kolm aastat, nende kohta andmeid ei ole, väga vähe kogemusi, eh, ka kümne ning eh, seitsmeteistaastaste laste eh, puhul ning rasedate naiste puhul. millised on siis need kriitilised rahvastiku osad, keda see viirus puudutab, siin räägitakse just astmaatikutest ning rasedatest nii et siin on terve rida vastuolusid, ühelt poolt eh, see eh, luba turule pääs, mis antakse, eh, teiselt poolt see tasakaal elanikkonna osi arvestades ma kohtusin Novartise laboratooriumi esindajatega ja praegu vaktsiini turule lubamine on käigus, nagu me teame küsimusele, kes vastutab sellele, kas tõepoolest kõrvalmõjude üle kontroll olemas on, öeldi, et laboratooriumid vastutavad ainult vaktsiinide kvaliteedi eest. ravimiamet annab loa ja ka siis Euroopa Liidu volinik ja siis liikmesriigid on vastutavad selle vaktsiini kasutamise eest ja minu küsimus on, et kui mina homme otsustan end vaktsineerida ja mul on äh, mingi neuroloogiline haigus, siis äh, kelle poole ma pöördun, kui on mingid negatiivsed kõrvalmõjud, kas ma pöördun Ravimiameti poolde, äh, komis-, Euroopa Komisjoni või oma valitsuse poole? kui me vaatame seda, mis toimub Ameerika Ühendriikides, siis seal on, on laboratooriumitel täielik puutumatus, neid see üldse ei puuduta, see küsimus. ja viimane küsimus millest tahtsin samuti rääkida. see on see, mis juhtus Baxteri äh, laboratooriumiga eelmisel aastal. Nad tulid välja vaktsiiniga, mis tegelikult surmas äh, inimesi Tšehhos äh,, Tšehhi Vabariigis, Austrias. Nad äh, segasid kokku kahe äh, viir, kaks viirust, mis ja siis see vaktsiin tõi endaga kaasa isikute surmajuhtumeid ja ma tahtsin esitada proua volinikule küsimuse, et milline usaldusväärsus on nendel ohutusprotokollidel, mis laboratooriumid väljastavad koos vaktsiini, vaktsiinidega ja mida te teete selleks, et need protokollid koostatakse sõltumatute eks-, ekspertide poolt, kes tõepoolest eh, jälgivad seda, kuidas eh, neid vaktsiine eh, valmistatakse ja kuidas teid kasutatakse, aitäh! aitäh! proua volinik. loodan, et mul need kõik küsimused meelde jäid see, et kas see vaktsiin on nüüd ohutu lastele ning rasedatele. muidugi pärast mind saab sõna suurem ekspert nendes küsimustes, kuid püüan vastata oma teadmiste kohaselt. mis ma tean, et MEA, kui nemad enda arvamuse avaldasid, siis nad ütlesid, et neil ei ole mingit alust arvata, et see vaktsiin on ohtlik lastele ja rasedatele. siiani on toimunud umbes üheksa tuhat kliinilist testi ja nad on taotlenud ka seda, et asjasse puutuvad farmaatsiaettevõtted liiksid läbi veel vähemalt kaheksa tuhat kliinilist testi ja eelistus olekski siis just lastele ja ra rasedatele nendes testides. Nad leiavad, et see vaktsiini äh, valmistamisloogika on olnud viimase kahekümne aasta jooksul suhteliselt sarnane ja seetõttu nad leiavad, et see konkreetne vaktsiin ei toimu, äh, ei toimi äh, erinevalt äh, eelnevatest vaktsiinidest. kuid äh, ravimis hinda, Ravimi hindamisameti äh, juhised selles või re-, nõuded selles valdkonnas on vägagi ranged ja seda võtavad arvesse ka Ravimiametid liikmesriikides. Neil on kohustus aru anda iga äh, kõrvalmõju, negatiivse kõrvalmõju kohta, mis nende riigis on ilmnenud ja siis äh, Ravimi Hindamise Amet äh, ning Euroopa Haiguste Ennetus- ja Tõrjekeskus võtavad seda arvesse. kui on mingeid negatiivseid kõrvalmõjusid, siis ravimis, ravimi hindamisamet võib igal, iga kord ka oma arvamust muuta ja siis äh, muidugi ka turule lubamist võidakse äh, tühistada või muuta sellele vastavalt. hooajagripp on tõepoolest äh, tõsiseltvõetav haigus ja ma ei ole nõus kellegiga, kes ütleb, et see ei ole tõsine kui ma räägin, et kakssada viiskümmend kuni viissada tuhat inimest aastas äh, sellest sureb, siis see on muidugi midagi tõsist ja me ei tohiks alahinnata selle tõsidust äh, ka uue gripi puhul, isegi kui äh, surmade määr on väiksem kui hooaja gripi puhul. see, kuidas me avalikkust teavitame, see on tõepoolest kõige olulisem ja oma teatises selles dokumendis, millega me avalikust teatisest teavitamine, me ütlesime, et kaheteistkümnendal oktoobril, kui me tervishoiuministritega seda küsimust arutame, siis me paneme ette selle, et me otsustame ühe konkreetse päeva osas, millal me hakkame kõigile liikmesriikidele jagama ühte ja sama informatsiooni vaktsineerimise haiguse kohta üldiselt. ja see tagab äh, siis ühtse avalikkuse teavitamise, muidugi tingimusel, et ministrid äh, lepivad kokku selle info osas tundub, et see on kõik aitäh, Toomas Ulma. suur tänu. tahaksin tänu avaldada proua volinikule, mul on väga hea meel, et oleme edukalt sellel teemal koostööd teinud ja varasemate praktiliste kogemuste põhjal ma ütleksin, et äh, kõrvalmõjud äh, tulevad välja siis, kui on vaktsineeritud rohkem kui miljon inimest. Saksamaa õiguse kohaselt äh, föderaalne valitsus peab tegelema selliste riskidega. ma ei tea, kuidas teistes riikides olukord on, kas selle probleemiga üldse tegeldakse või mitte, vaktsiinid, et kas need on metallivabad, millal me võime loota metallivabasid vaktsiine, tundub, et USA on kiiresti edasi liikunud aga kas on võimalik, et midagi tuleb ka Euroopa tasandil välja? infokampaania, komisjon võiks siin rohkem teha, mudelid võiksid olla väga lihtsad teavitamiseks. ütlesid, et ole eurooplane, pese käsi kaks korda päevas, midagi taolist. inimesed loomulikult tingimata ei järgi neid soovitusi ka teatud haldusmeetmed, Bulgaarias on eh, piiripunktid riikidele, kes eh, riiki sisenevad või sealt väljuvad ja nad peavad eh, et esitama tunnistuse, et neil ei ole seagrippi või linnugripi. ja kui nad seda ei ole, siis peavad maksma kaheksakümmend eurot, võib-olla võiks selle küsimusega tegeleda. järgmine küsija, Antonia Pravdora, kes on ise Bulgaariast, võib-olla tal on midagi selle kohta öelda. aitäh, proua volinik. Teie lähenemine avaldab mulle muljet, sest äh, see pole mitte esimene kord, kus me arutame gripiepideemia või pandeemia üle oma komisjonis. esimene arutelu oli linnugripi teemal äh, nüüd jällegi ma loodan, et kolmas ei tule kalade gripi teemal. Euroopa Liit äh, ei äh, tohiks tekitada paanikat, vaid lähenemine peab olema praktiline. ja nagu te ise ütlesite, ei ole tõendeid, et äh, sigad gripp oleks ähm, ohtlikum kui hooajaline gripp ja te ise olete välja tulnud terve rea meetmetega, mille abil tegevust liikmesriikide koordineerida. komisjoni peamine roll on, ma ei tea, kas tõesti informeerida inimesi, et kuidas duši all käia, kuidas riideid vahetada ja ennast pesta ja puhastada kahekümne esimesel sajandil. kas teil on usaldus selle e vaktsiini kasutusele võtmise suhtes, mille suht-, pool protsess toimub kiirendatult ja kas tõesti äh, võib olla kindel, et seal ei ole olulisi kõrvalmõjusid? ma arvan, et see on ka avalikkuse peamine küsimus. naised ja lapsed, nad ei, neid ei ole tarvis vaktsineerida, kui see ei ole just äh, tegemist riskijuhtumiga. minu küsimus on et enamasti mõjutab gripp inimesi, kellel juba on terviseprobleemid ja ka nende suremus on kõige kõrgem. samas need inimesed ei pea ennast vaktsineerima. kas me milline on risk ja kas on tarvis teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, näitamaks inimestele, missugune on tõesti segategripi suremus ja et kas neil on põhjust muretsemiseks. kuna Antonia ei vastanud Bulgaaria küsimusele, siis ma vastan ise. minu vastavad teenistused on öelnud, et nad on järele küsinud selle eh, tunnistuse küsimuse kohta piiril, et inimene peab esitama tõendi, et kas tal on gripp või mitte. see ei ole valitsuse ametlik poliitika, tõenäoliselt äh, mõned piiriametnikud on äh, ise omal algatusel küsinud selliseid tõendeid. siis äh, teie küsimus, et kas mul on olemas usaldus vaktsiini ohutuse suhtes ma võin üksnes öelda, et äh, mul on usaldus meie ametite suhtes, sest milleks muidu üldse kasutada teaduslikke äh, analüüse, eksperte, mul on haiguste ennetamise tõrje Euroopa Keskuse suhtes äh, usaldus ja kui mulle öeldakse, et selle vaktsiiniga ei ole probleeme, siis ma usaldan, mida mulle öeldakse ekspertide poolt kui inimesel on juba olemasolevad terviseprobleemid, siis missugused võivad olla tagajärjed, kui ta ei ole vaktsineeritud? tuleb kaaluda kasu võrrelduna riskidega, kasu kaalub üles riskid. Äh, loomulikult äh, lõpliku soovituse vaktsineerimise kohta annab arst aga ravimi hindamisamet leiab, et kasu kaalub riskid praegusel juhul üles. siis eh, küsimus, millele ma ei vastanud, et kes on vastutav juhul, kui midagi läheb valesti. esiteks, tootjatel on vastutus. üldreegel on selline, et eh, peamine vastutus on tootjatel teiseks on vastutus arstil, kes konkreetset inimest nõustab. ja kolmandaks vastavad ametivõimud, kes on andnud loa selle ravimi turustamiseks riigis, nii et on kolm vastutuse tasandit. mis puudutab metallivabasid vaktsiine, ma kardan, et ma sellele küsimusele ei oska vastata, võite selle küsimuse uuesti hiljem esitada Euroopa Ravimihindamisameti esindajale. Philipp Süven järgmiseks, palun. aitäh, härra esimees, proua volinik. mul on äh, paar küsimust. Äh, oma ettekandes te ütlesite, et surmajuhtumite arv H1N1-i, N1 puhul ei ole suurem äh, hooajagripi omast kuid äh, ma olen näinud äh, ka teaduslikke uuringuid äh, juunist ja juulist, milles toodi välja hoopis erinevaid arve. ja seal öeldi, et surmajuhtumite arv võib olla kuni neli korda kõrgem kui hooajagripi puhul ja see on väga oluline vahe. kui meil tõepoolest on neljakordne vahe Euroopa Liidus, äh, siis äh, see on midagi väga tõsist muidugi. Ähm, ka teaduslikud uuringud kogu aeg uuenevad ja võib-olla mai, juuni, juulikuu andmed ei ole enam kõige aktuaalsemad. Äh, kindlasti ka teadusringkonnad oma arvamust vastavalt olukorrale muudavad, kuid kas tõepoolest võib see suremus olla neli korda suurem? ja teine, see puudutab kõrvalmõju, teine küsimus puudutab kõrvalmõjusid, ma olen täiesti teiega nõus. kahjuks äh, on täiesti äh, äh, võimatu leida vaktsiini, millel oleks, millel ei oleks üldse kõrvalmõjusid, kuid meid huvitab see riski ning kasu vahekord antud, antud vaktsiini puhul kui räägime siin ühest äh, miljonist äh, hooajagripi puhul, siis arvatavasti on riskifaktor sama ka HN, H1N1-i puhul. me ei peagi siin ootama äh, uuringute tulemusi, kuna väga raske on ju tõestada üldse seda, et kõrvalmõjude, kõrvalmõjud on null et siin on väga oluline see just see ohu ning kasu analüüs. ja nüüd veel kolmas küsimus, mis puudutab vaktsiine. võib-olla seda saab ka küsida Euroopa Ravimi Hindamisameti esindaja käest. esiteks, milline on praegu äh, Euroopa Liidu riikide varustatus vaktsiinidega ja teiseks, äh, kas võib tekkida oht, et äh, Euroopa Liidu riigid, riikidel on liiga vähe vaktsiini, samas kui teistes riikides on seda, on vaktsiine piisavalt. Euroopa Liit muidugi peab esitama küsimuse, millised, milline on vaktsiinidega varustatus ka kolmandates riikides ja kas me tagame selle, et kõigil oleks juurdepääs vaktsiinidele, ükskõik milline nende riigi poliitika selles vallas on, aitäh! aitäh, härra Juvin! järgmine kõneleja, palun! suur tänu, esimees, suur tänu, proua volinik, et leidsite võimalust tulla täna meiega arvamusi vahetada Te olete andnud meile olulist teavet olukorra kohta. ja H1N1 pandeemia vastu võitlemise kohta. ma saan aru, et teie seisukoht on, et olukord on kontrolli all, kuigi ma saan aru, et te leiate ka olete nõus ka sellega, et olukord võib vabalt eh, iga hetk hullemaks muutuda? Äh, linnugripi puhangud, SARS, eh, konkreetsemalt H1N1 puhang, millest me praegu räägime, on aastate jooksul näidanud, et eh, teatud patogeenid võivad levida ka loomadelt inimestele ja vastupidi et loomad võivad nakatada inimesi, samamoodi nagu inimesed loomi. aga me peame möönma, et me ei ole piisavalt valmis äh, reageerimaks ja vältimaks äh, inimelude kaotust ja ka loomade surmasid piisaval määral, juhul kui olukord peaks hulluks minema kas teie arvates oleks tarvis integreeritud järelevalvemehhanismi, loomahaiguste monitooringumehhanismi. loomulikult ähm, kõik see võib osutuda päris kalliks, kui me peame kriisiga tegelema. seitsekümmend viis protsenti puhangutest viimase kuuekümne aasta jooksul on tekkinud seepärast, et patogeenid on kandunud liigilt liigile. tõeline ülemaailmne pandeemia võib tuua kaasa kulusid sada nelikümmend miljardit eurot. see tähendab kaubanduspiiranguid, liikumispiiranguid, tuhandete ehm, loomade kohustuslikku tapmist meie toitumisharjumuste muutumist, nii nagu me oleme näinud näiteks kanade ja veiste ja sigade puhul praegusel hetkel. kas äh, ei oleks kasulik leida lahendust, mis tagab äh, pideva koostöö äh, inimmeditsiini ja veterinaaria vahel. tarvis on ülemaailmset järelevalvemehhanismi, mis võimaldab meil tuvastada uute viirustüvede tekkimise, selliste, mis võivad levida inimestelt loomadele ja vastupidi, ja tarvis on bioloogilise julgeolekumeetmeid, vältimaks äh, haiguse levikut. tarvis on tagada juurdepääs informatsioonile, teabevahetus ja koostöö erinevate ekspertide tippkeskuste vahel. lähenemine peab olema multidistsiplinaarne see aitab tõhusalt hallata kogu süsteemi. nii et kokkuvõttes me peaksime keskenduma ennetamisele, mitte reageerima üksnes siis, kui hädaolukord on juba tekkinud. suur tänu, tegemist oli pika, aga huvitava sõnavõtuga. järgmine kõne. aitäh, esimees, suur tänu proua volinik, teie esitatud informatsiooni eest. jah, me ei pea õpetama inimesi, kuidas äh, ennast pesta ja mm, riideid puhastada, aga inimesed võiks käsi äh, sagedamini pesta. ma märkasin, et kolleeg Dagmari kõne jooksul äh, tõlgid kasutasid äh, desinfitseerivaid märgu käterätikuid. ja mõnikord on tarvis äh, seda teha. selge ja praktiline teave on alati kasulik rääkisin Rumeenia tervishoiuministriga oma riigi olukorrast ja küsisin, et eh, missugused on kõige riskiohtlikumad olukorrad, tema ütles, et eh, need on olukorrad eh, juhul, kui te reisite lennukiga ja käite lennujaamades. ja küsin, et kas on mingeid konkreetseid meetmeid, öeldi, et ei ole praegusel hetkel veel, vaid me reageerime igal individuaalsel juhtumil aitäh äh, küsimuste eest. Neid on nüüd päris mitmeid, ma püüan vastata. suremusmäär. ma ei tea, kas see neli korda kõrgem suremus H1N1 on tõesti see, mis on võrreldav tavalise gripiga. ma ei tea, kust te seda lugesite, ka te ise samuti ütlesite, et informatsioon areneb pidevalt ja me räägime ka praegu üksnes lõunapoolkera kogemusest. me saame infot igapäevaselt ja me väga hoolega jälgime, missugune on suremus, missugune on puhangute ulatus riikides. nii et meile kättesaadava info kohaselt suremus on samasugune nagu sesoonse gripi puhul. see võib tulevikus muutuda, nagu ma ütlesin, aga praegusel hetkel on suremus neil samasugune. olen nõus, et selleks, et otsustada, kas tarvis on isikut vaktsineerida või mitte, mm, tuleb otsus teha koostöös selle inimese arstiga. tarvis on kaaluda riske võrreldes saadava kasuga ja see on ka ainus võimalus. Te tõstatasite siis veel päris huvitava küsimuse vaktsiinide kättesaadavuse kohta Euroopa Liidu liikmesriikides. ma mäletan, et isegi Prantsuse eesistuja ajal rääkisime vaktsiinide ladustamisest ja varumisest Euroopa tasandil isegi ja paljud liikmesriigid või praktiliselt kõik liikmesriigid ütlesid, et nad tahavad igaüks koguda omaenda varu ja nad ei taha, et Euroopa Liit hakkaks nende eest varuma vaktsiine. nii et iga minister peab tegema otsuse oma enda riigi suhtes, et äh, kui palju äh, vaktsiini, mitu doosi tellida ja seepärast on äh, olukord riigiti erinev. on riike, kes on varunud vaktsiini nii, et seda piisab tervele elanikkonnale, mõned on jälle varunud poolele elanikkonnast, mõned kahekümnele protsendile ja on ka liikmesriike, kes ei ole üldse varunud vaktsiine või ravimeid. nii et kas, tähendab, minu jõupingutus on püüda koordineerida ja aidata neid liikmesriike, et et äh, nad saaksid samuti korraldatud hanked vaktsiini varumiseks. praegu oleme välja töötamas seda hanget äh, umbes kümne liikmesriigi jaoks. liikmesriigid, kes äh, on aga tellinud üsna suures koguses vaktsiine, nüüd olukorras, kus äh, võidakse leida, et ühest doosist piisab, praegu on leitud, et kaks doosi on vaja, USA-s aga on leitud, et ühest doosist piisab, sest adjuvanti ei kasutata, aga võib-olla ka Ravimihindamisamet Euroopas äh, hindab oma seisukoha mingil hetkel ümber ja leiab, et ühest doosist piisab. on mõningaid riike, kes on tellinud vaktsiine väga suurtes kogustes ja nüüd nad ütlevad, et nad on valmis äh, edasi müüma osa oma vaktsiinist teistele riikidele. nii et ka nemad osalevad meie jõupingutuses äh, vaktsiinide varumiseks nendele ülejäänud kümnele liikmesriigile, kellel neid veel ei ole. loomade nakatumise küsimus, see on vägagi huvitav H1N1 on mõjutanud seafarme Kanadas, Austraalias, Argentiinas ja nüüd Põhja-Iirimaal. kolm seafarmi Põhja-Iirimaal on mõjutatud sellest viirusest. juba maikuus oli ühine avaldus maailma toitluste organisatsioonilt, Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt ja teistelt, kes ütlesid, et H1N1 ei levi loomalt äh, inimesele. nii et sealiha söömine ei saa teid kahjustada. seepärast äh, hiljuti ma olin ärireisil Hiinas ja tõstatasin selle küsimuse ka nendega, sest nemad äh, kaalusid sealiha importimise keelamist viiest Euroopa Liidu liikmesriigist. ma ütlesin neile, et nad peavad täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, nad on äh, liikmed ka kõikidest nendest rahvusvahelistest organisatsioonidest, kes on öelnud, et nakkus niimoodi ei levi. ja Hiina pool lubas, et nad vaatavad oma otsuse üle ja et äh, kindlasti piiranguid ei kehtestata, kuigi võib-olla nõutakse teatud lisasertifikaate, kuigi ka see ei ole veel päris kindel praegu mis puudutab loomade inimeste gripiga nakatumist, me oleme korraldamas väga huvitavat konverentsi, kus osalevad peaveterinaarid ja riikide peaarstid, arutamaks seost äh, loomade ja inimeste vahelise nakatumise puhul, nii et äh, kui keegi on huvitatud sellest üritusest, siis kindlasti ma võin teile anda ka üksikasjalikumat teavet selle kohta. aitäh, sest et teil on nüüd järgmiseks. Eh, aitäh,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 pöörduda eriti just ingliskeelsete kõnelejate poole, et ei räägitaks enam seagripist, eriti just BBC ka tihtipeale kasutab swine flu'd endiselt. meil on väga raske seda põhjendada äh, oma sealihatootjatele, nii et Hiinal on mingis mõttes ka äh, õigustus, miks nad soovivad oma piire sulgeda, kui selline arvamus levib. nüüd, mis puudutab neid riskirühmi, siis äh, volinik, teie dokumendis on äh, räägitud siin äh, arstidest ja nende rollist selle viiruse peatamisel. teistes äh, riikides on valikuvabadus, kas vaktsiine kasutada või mitte, kuid vähemalt minu koduriigis ei ole tegelikult mingit erilist entusiasmi vaktsiine kasutada ja kõikidel äh, haiglatel pole isegi registrit, mis näitab, kes on end vaktsineerinud ja kes mitte. tegelikult oleks ju äh, väga huvitav teada, milline osa haigla töötajatest on vaktsineeritud ja mitte. ühelt poolt räägitakse sellest, et me peame koole sulgema, kuid samuti peaks ütlema meditsiinitöötajatele, et kui nad ei ole vaktsineeritud, siis nad ei peaks võib-olla tööle minema. et me peame igatpidi äh, võtma arvesse ka äh, seda, et haigus levib ju kiiremini, kui tervishoiutöötajatel endal see viirus on. nii et kuidas teie, proua volinik, saaksite enam innustada meditsiinitöötajaid äh, seda vaktsiini kasutama? siin juba kolleegid tõstatasid äh, selle küsimuse ravi, vaktsiini mõjust rasedatele. Te ütlesite, et teil ei ole mingit põhjust uskuda, et see oleks rasedatele ohtlik, kuid minu arust äh, on neid arvamusi siin erinevaid, erinevad riskigrupid, nendel on mõju erinev, vähemalt äh, minu koduriigis esimese kolme raseduskuu jooksul kindlasti vaktsineerimist ei äh, soovitata, äh, kuid pärast järgnevatel kuudel on see oht ja need riskid väiksemad ja siis on see võimalik. see puudutab ka teisi antiviraalseid ravimeid ja paljud ütlevad, et võib-olla me tahaksime teada saada seda, kas äh, see, kas äh, siin tõepoolest on mingid äh, riskid lootele või mitte, ennem kui me seda vaktsiini kasutama hakkame. nii et mind ei huvita mitte tehnilised andmed äh, või detailid, ma sooviksin lihtsalt mingit selget informatsiooni, me ei saa lihtsalt rääkida alati, et see on subsidiaarsusega on tegemist, äh, lükkame jällegi palli äh, liikmesriikide väravasse ma arvan, et äh, liikmesriikide kodanikud ise on piisavalt äh, nutikad selleks, et vaadata, mida teevad äh, kõrval asuvad liikmesriigid, kui nad näevad, et ühtedes liikmesriikides näiteks rasedaid vaktsineeritakse, teistes mitte, siis inimesed hakkavad kahtlema, mõtlevad, et informatsioon on igal pool erinev ja võib-olla nad loobuvad sellega vaktsineerimisest nii et nüüd see ettevõtmine, et jagada sama informatsiooni samal päeval kogu Euroopas äh, Ehm, mina ei ole selles päris kindel, et see on edukas. Eh, kuidas te soovite põhjalikumalt selle teadmatuse vastu võidelda, on minu küsimus. suur tänu ja veel kaks sõnavõtusoovijat, kõigepealt härra Seeber. suur tänu, härra esimees, mul oleks kaks lihtsat küsimust proua volinikule. kas teil oleks meile võimalik eh, rääkida erinevate preparaatide mõjust, sest meil on ju tegelikult kaks preparaati. ja kui me nüüd vaatame neid eh, hügieenimeetmeid ja preparaate, siis milline on olukord, eks te teate kindlasti ka eh, väga hästi, et kulude vahe on väga suur, kui me kasutame lihtsaid hügieeninõudeid või siis eh, vaktsiine tean, et et teie pädevusel on piiranguid, aga mis takistab teil informeerimiskampaania alustamist selleks, et meil oleks kodanikele võimalik selgeks teha, et lihtsate vahenditega on väga palju võimalik saavutada? ma arvan, et meil oleks võimalik vahendeid palju tõhusamalt kasutada, kui meil oleks teavituskampaania. suur tänu ja lõpetuseks Karl Schlüter. aitäh tahtsin esitada küsimuse, mis puudutab üht teie vastust. kui te ütlesite, et ma usaldan EMA-d, muidugi äh, te usaldate seda, kuid EMA äh, roll on tegelikult hoopis teistsugune, nemad peavad riske hindama ja nii edasi. kuid teie ülesanne on vaadata seda, kui, millised Äh, on äh, ühenduse sätted selle kohta, kas äh, tohib seal olla elavhõbeda sisaldus nendes vaktsiinides, milline see koostis täpselt on ja nii edasi, me ei saa lihtsalt öelda, et me lihtsalt kinnitame selle ära, mida on öelnud EMEA esindajad. kindlasti teen, ei kasuta sedasama suhtumist siis, kui tulevad andmed näiteks EFSA-lt öö, et näiteks äh, lisandite, äh, toidulisandite äh, lubamisel ja nii edasi, peaks siin olema ka mingi enda hindamisriski analüüsisüsteem. ma väga loodan, et see ka toimib, just sellepärast te olete ka eraldatud institutsioonidena EMEA-st, aitäh. lubage mul alustada viimasest küsimusest ma usaldan EMEA-d ja ECDC-d, sest ma tean, et äh, nad tõepoolest põhjalikult hindavad neid küsimusi, neil on see võimekus, need teadmised ja kogemused äh, selleks, et äh, põhjalikult hinnata kõikide ravimite ohutust. ja just seetõttu need agentuurid on paika pandud, mitte selleks, et lihtsalt juurde, juurde luua töökohti meil on vaja seda teaduslikku, teaduslikke garantiisid selleks, et oma otsuseid, poliitilisi otsuseid langetada. ma tean, et EMEA on läbi viinud ka uuringu ka elavhõbeda kasutamise kohta, ma ei ole ise teadlane ja ma ei äh, tea detaile, kuid ma olen kindel, et EMEA saab teile vastata. muidugi on meie kohuseks endapoolseid samme astuda olla valmis äh, muutma otsuseid, äh, kui me saame andmeid selle kohta, et me peaksime oma otsuseid muutma, kui me leiame, et äh, need otsused enam ohutud ei ole. nüüd küsimus, kas vaktsiin peaks kasutama vabatahtlikult või kohustuslikult siiski äh, on tähtis siin isiku enda otsustusõigus, muidugi meie saame nõu anda ja me anname nõud vastavalt äh, sellele informatsioonile, mida me oleme kogunud, kuid äh, me ei saa sundida arste end vaktsineerima, kui nad ei soovi seda. nagu ma varem juba ütlesin on meil Euroopa Liidus konsensus selles osas, mis puudutab riskirühmi. ja need riskirühmad äh, vastavad ka WHO analüüsile ja need riskirühmad on äh, isikud, kellel on äh, terviseprobleemid, rasedad ja tervishoiutöötajad. nii et meie Ehm, nõuandeks on, et tervishoiutöötajad, ehm, meditsiiniõed, et nad peaks ennast vaktsineerima, kuid kui nad otsustavad, nad ei soovi end vaktsineerida, siis me ei saa neid muidugi ka selleks sundida. ma sain aru ehm, sellest, et me edastame erinevaid signaale, kuid erinevaid signaale edastavad tihtipeale ka ministrid ise ja neid signaale tuleb ka teistest allikatest. ma saan äh, informatsioone erinevate uuringute kohta pea iga päev, et ühes või teises liikmesriigis viidi läbi selline uuring, äh, tulemused olid sellised, siis äh, teisest riigist hoopis teistsuguste tulemustega uuring. ja kui need avalikustatakse, need uuringud, siis edastavad need muidugi ka erinevaid signaale avalikkusele ja sellest tekib segadus kuid äh, meil on olemas äh, eksperdid äh, ja ekspertide agentuurid, kes neid andmeid ja neid uuringutulemusi kogunevad, koguvad ja siis neid ise analüüsivad. nagu ma varem juba ütlesin, me kaalume tõsiselt seda avalikkuse informeerimise küsimust ja see on kindlasti üks küsimus, millest me ka kaheteistkümnendal oktoobril tervishoiuministritega räägime ja loodame, et seal lepime kokku ühisteatise osas kõigilt liikmesriikidelt ehm, ja seal oleks siis hõlmatud kõik põhiteemad. ja suur tänu, proua volinik, nende vastute eest, suur tänu ka küsimuste esitajatele, te näete, et meie komisjon huvitub väga sellest küsimusest ma arvan ka, et meil peaks kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis olema võrdsed võimalused ennast ette valmistada selleks pandeemiaks. meil peaks olema võimalus ennetavaid meetmeid sisse viia ja samamoodi ka inimesi vaktsineerida, kui see vajalikuks osutub. ja kaheteistkümnendal oktoobril tulevad kokku ka tervishoiuministrid, et seda küsimust arutada ja me loodame, et äh, avalikkuseni jõuab siis kogu see informatsioon lihtsalt ja ka niimoodi, et seda on võimalik kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis kodanikele edasi anda. suur tänu, meil on teiega ka teisi küsimusi arutada, aga seda teeme mõnel teisel korral ja teile edu! suur tänu, suur tänu teie küsimuste ja kommentaaride eest! me jätkame kohe ka oma päevakorraga ja järgmiseks on meil päevakorras arvamuste vahetus äh, härra Toomas Lönkreniga Euroopa Ravimi Hindamise Ametist, nii et palun tulge siia üles poodiumile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 kallid kolleegid, me jätkame nüüd oma päevakorraga ja tervitan siin Toomas Lönkreni, kes on Euroopa Ravimihindamise Ameti asedirektor. Marko Kavaleri on teil ka kaasas, kes on teie eksperdiks selles teemavaldkonnas, mida me nüüd arutama hakkame. ma tervitan siin ka meie esindajat Emea eh, Šosepelistikat. tere tulemast, Björn Lemmer ja Joosep Volloman pidid ka alguses tulema, kuid neil siiski ei õnnestunud siia täna tulla. härra Lundgren, teil oli võimalus nüüd pikalt kuulata meie arutelu ja meil olid juba mõned küsimused, mis tegelikult olid mõeldud teile kui selle eriala ametkonnale, aga me siiski sooviksime kõigepealt kuulda teie käest üldist ülevaadet selle kohta, milline on olukord vaktsiinide turul, palun. Uh, aitäh, esimees, auväärsed parlamendiliikmed, suur tänu selle võimaluse eest iga-aastaseks arvamustevahetuseks teiega. see on vist küll minu esimene kord esineda uue komisjoni koosseisu ees ja ma olen kindel, et meie koostöö kujuneb sama meeldivaks nagu eelmise komisjoni koosseisuga. iga aasta me siis vaatame tagasi ähm, saavutustele ja väl-, mis meil on olnud ja väljakutsetele. Äh, praegu me keskendume selgelt äh, gripipandeemiale, see küsimus kindlasti domineerib äh, avalikkuse tähelepanu, poliitikute tähelepanu veel ka eelolevatel kuudel. pandeemia on midagi sellist, mille puhul Euroopa Ravimiamet ja eh, haiguste ennetuse tõrjekeskus, komisjoni talitused, vastavad eh, siseriiklikud eh, ametiasutused on valmistunud juba aastaid. amet ja tema vastav komitee alustasid juba aastaid tagasi. ja e, mõtlesime selle üle, kuidas vaktsiini kiiresti välja tööda, töötada juhul, kui tekib pandeemia. tarvis e, oli teaduslikku analüüsiprotsessi, mis oleks kiire ja toimiv. prototüüp vaktsiinid äh, võimaldavad teha ära päris suure teadustöö enne, kui tegelik äh, pandeemia tekib. on tegelik vaktsiin töötakse välja konkreetsete tüvede põhjal. vaktsiini tootmisel järgitakse väga rangeid kvaliteedistandardeid, arvestatakse erinevaid uuringuid ja immuunsüsteemi reaktsioone testvaktsiini on kasutatud rohkem kui kaheksa tuhande inimese peal ja sealhulgas nii lapsed kui ka täiskasvanud ja see peaks äh, püüdma järele aimata tegelikku vaktsiini kahel moel. esiteks äh, meetod, mis puudutab viiruse ettevalmistamist ja ka teiseks vaktsiini koostis. kui vastav tüvi on määratletud, siis äh, vaktsiinitootjad saavad selle kasutusele võtta protsess iseenesest on äh, vägagi sarnane sellele, mille kohaselt hooajalise äh, gripivaktsiini heakskiitmine toimub igal aastal ja meil on selles vallas juba päris põhjalik kogemus. heaks on kiidetud neli vaktsiini, kasutades seda äh, imiteerimise kontseptsiooni. kahe vaktsiini puhul teaduskomitee kohtumisel EMEA-s tehti otsus eelmine nädal. vaktsiinid, mida mõlemad kasutati nõndanimetatud imiteerimiskontseptsiooni puhul, on soovitatavad täiskasvanutele, sealhulgas rasedatele ja lastele kuni kuus, alates kuue kuu vanusest me võime jätkata tööd Baxteriga veel ühe nii-öelda imitatsioonvaktsiini puhul. homme teaduskomisjoniga toimub äh, kirjalik menetlus ja loodetavasti suudame äh, teha otsuse reedel ja loodetavasti õnnestub bakteri vaktsiinile siis järgmine nädal anda heakskiit. selle protsessi edukus näitab Euroopa ravimisüsteemi võimekust ähm, ja toimimist koostöös komisjoni liikmesriikide asutuste ja Ravimiametiga. läbipaistvus on oluline osa toimimisprotsessist, meil on teatud mikrolehekülg ähm, oma veebilehel, kus äh, on võimalik leida ajakohast informatsiooni kõikides Euroopa Liidu keeltes, seal on taustainfo, äh, teaduslikud alused äh, soovitustele ja loomulikult seda veebilehte äh, täiendatakse vastavalt sellele, kui uus teave saabub. tarvis on pidevalt äh, jälgida gripivaktsiini, vaktsiinide ohutust ka siis, kui neid kasutama hakatakse vaadatakse vaktsiinide ohutust on jälgitud umbes üheksa tuhat inimest, kes on vaktsiini saanud. samuti võetakse meetmeid selleks, et äh, iga konkreetse vaktsiini puhul oleks võimalik tuvastada, kust see pärit on, nii et kui tekivad kõrvalmõjud, saaks algallika kindlaks teha ja vastava partii kindlaks teha, nii et äh, oleme teinud kõik endast olenevad, meetmed oleks paigas meie Euroopa süsteem on reageerinud hästi eh, vaktsiiniga seotud väljakutsetele. oluline on määratleda riskirühmad, ja pakkuma jätkuvalt suuniseid, aga vaktsineerimisgraafikute kohased otsused on liikmesriikide teha kasutaksin võimalust ja puudutaksin veel ühte teemat, mis on äh, teie komisjoni tähelepanu äh, pälvinud, kui ma rääkisin siin detsembris kaks tuhat kaheksa, see on antibiootikumide ja antimikrobiaalresistentsus. Euroopa Ravimiamet ja ECDC äh, avaldasid seitsmeteistkümnendal detsembril sel aastal tulemused ähm, ühistöö kohta mis puudutas äh, multiresistentseid baktereid ja uute antibiootikumide väljatöötamist nende puhuks. see aruanne on samuti kättesaadav meie veebilehel. Äh, tulemused ei ole julgustatavad, julgustavad ega ka ootamatud. üldine tulemus oli, et on olemas teatud lünk olemasolevates vahendites ja meetmetes multiresistentsete bakterite vastu võitlemiseks. umbes kakskümmend viis tuhat patsienti sureb Euroopa Liidus multiresistentsete bakterite tõttu. ja see toob kaasa tervishoiule lisakulutusi, arvestades ka produktiivsuse vähenemist, kokku umbes üks koma viis miljardit eurot iga aasta. selle töö tulemusi tutvustati erikonverentsil, mille korraldas Rootsi eesistuja seitsmeteistkümnendal septembril ja tulemused on esitatud ka Euroopa Komisjonile. on kriitiline, et oleks olemas Euroopa ja ülemaailmne strateegia selle lünga täitmiseks. Euroopa Ravimiamet ja ECDC on valmis täitma oma rolli, kuigi tõuge peab tulema poliitiliselt tasandilt. Rootsi eesistuja on teinud siin juba paari asja ja ma usun, et tervishoiuministrite nõukogul eesistuja tõstatab selle teema uuesti ma sissejuhatuseks rohkem midagi ei ütleks, kindlasti on teil palju küsimusi, ma juba kuulsin paari küsimust varasemast arutelust, ma ei tea, kas ma peaksingi neile püüdma vastata praegu või äh, kuidas te soovite, et lasta parlamendiliikmetele uusi küsimusi esitada? aitäh, härra Lõngren, selle informatsiooni eest. pöörduksin nende kolleegide poole, kellel on küsimusi ja siis saaksite ehk nende küsimuste juurde tagasi pöörduda. härra Kostet. palju asju on juba ära öeldud, kõige olulisem muidugi on õigest allikast tulev õige informatsioon ja aitäh, et härra Löngren saate täna siin meie keskel viibida. väga oluline on see, et see turule lubamine toimub kiirendatud menetluse alusel. tegemist on tõepoolest hädaolukorraga kuid samas me peaksime tagama selle, et sellist protsessi oleks võimalik ka tavaravimite puhul kasutada, kui tuleb välja üks uus ravim, siis äh, on väga oluline, et inimesed saaksid seda ravimit ka võimalikult kiiresti kasutada. nii et see oleks minu selline kõrvalmärkus. kuid nüüd üks küsimus, mis puudutab doose need doosid, mis välja kirjutatakse vaktsiinide puhul, kas teie eelistate ühte ainsat doosi või ma saan aru, et teie eelistate ühte doosi, samas kui mitmed riigid varem pooldasid äh, kahte doosi, et äh, kaks doosi on hädavajalikud, äh, esimene doos ja siis mõne nädala pärast teine doos. milline on nüüd see olukord rahvusvaheliselt, võib-olla te annaksite meile täpsustusi selles vallas ja veel üks äh, küsimus, millest huvituvad ka mitmed teised kolleegid arvatavasti, kas te võiksite anda meile äh, andmeid nende kurikuulsate adjuvantide kohta, proua volinik äh, rääkis sellest, et muidugi nullriski ei ole kunagi olemas, kuid äh, Äh, ta rääkis ka sellest, et äh, siiski selle äh, vaktsiini kasud on suuremad kui kahjud või riskid, mis nad endaga kaasa toovad, nii et need on minupoolsed küsimused teile, härra direktor. aitäh, proua Krostet. proua Dagmar Operend. suur tänu, proua eesistuja võttes kinni nüüd proua Grosteti sõnadest ja ka eelnevate kolleegide sõnavõttudest ja küsimustest äh, proua Vassiljule. Ähm, ma olen kindel, et äh, teil on rohkem vastuseid nende tehnilistes küsimustes, äh, selles, mis puudutab turule lubamist farmatseot-, farmaatsiatoodete puhul, see kindlasti ei sõltu sellest, mida farmaatsia teha, tehased või ettevõtted ise otsustavad, siin on väga selged protseduurid, menetluse korrad, mis on välja kujunenud ja sellega arvatavasti kõrvaldatakse ka suured tervishoiuriskid. kas on teatud Te teate, et on teatud teemasid, mis inimeste hulgas hirmu ja kõhklusi tekitavad kas eh, need eh, kõrvalnähud eh, on ohtlikud, kas need soovimatud kõrvalnähud võivad olla suuremad kui teiste vaktsiinide puhul, näiteks hooajagripi puhul. nii et just selles me peaksime avalikkust informeerima, vähemalt mõnedes liikmesriikides tehakse vahet hooaja gripivaktsiini ja mm, nii-öelda seagripi vaktsiini vahel, kuigi seda sõna ma ei tohi enam kasutada, nagu kolleeg ütles. kuid H1N1, äh, selle puhul inimesed äh, arvavad, et nad äh, ei peaks end vaktsineerima, kuna pole informatsiooni piisavalt kõrval äh, nähtude kohta ja et see vaktsiin toob endaga kaasa suurema ohu kui mittevaktsineerimine. ja nüüd, mis puudutab antibiootilist resistantsi, ma ei tea, mida siin täpselt öelda, sest mitte ainult mina, vaid ka teised äh, liikmed on äh, seda küsimust tõstatanud viimased kuus-seitse aastat, alati oleme öelnud seda, et siin on terve rida probleeme äh, antibiootikumitele resistentsusega ja meil on terve, on väga palju patsiente, kes surevad selle tõttu, ma ei teadnud, et see number on nii suur kui kakssada viiskümmend tuhat aastas äh, isikud, kellel on siis resistentsus nii kõrge, et nad on niinimetatud mustas nimekirjas, äh, isikud, kes töötavad näiteks haiglates, kuid nad ei tohiks seal töötada. isikud peaksid äh, teadlikud olema sellest, millised bakterid nende organismis äh, äh, on ja milline on antibiootikumide roll nende tervise seisukohalt. meil ei ole vaja siin uusi algatusi Rootsi äh, eesistujalt, ma muidugi hindan kõrgelt, et teie kui rootslane mitu korda tõstsite esile siin Rootsi eesistujat, kuid äh, kui nad alati tulevad äh, välja uute resolutsioonidega, siis nad võivad kohe prügikasti visata, me peame lihtsalt teada saama, ähm, kuidas anda suuremaid, kuidas anda garantiisid ravimite turule lubamisel, kuidas tagada see, et farmaatsiatööstusel oleks äh, tõuge toota antibiootikume, mis äh, ei põhineks ainult äh, äri, ärilistele kaalutlustele, aitäh. aitäh nende heade küsimuste eest. proua Pilar Ajuso, palun. suur tänu, proua eesistuja, sooviksin tänada EMEA direktorit. teen lühidalt. tahaksin äh, äh puudutada sama küsimust, mida proua Berend äh, puudutas ja see puudutab äh, vaktsiinide ohtlikkust. Äh, äh, me teame, et meditsiinitöötajate hulgas on päris palju ka neid, kes keelduvad H1N1 vaktsiinist, sest paljud neist mäletavad H5N1 vaktsiini kõrvalmõjusid, äh, ka seitsmekümne kuuenda aasta epideemia vaktsiini kõrvalmõjusid ning äh, see vaktsiin, mida praegu välja, mis praegu välja töötati, see on äh, sarnane sellele ja sellel võivad samuti olla neuroogilised kõrvalmõjud, nagu olid seitsmekümne kuuenda aasta vaktsiinil. kas te olete testinud äh, ka kõikide nende neuro-, äh, seda aspekti, mis puudutab neuroloogilisi haigusi ja ka huvitavad mind äh, tulemused, mis puudutab alla neljateistaastasi lapsi, neid testi tulemusi, aitäh. Euh, aitäh. proua Rivasi aitäh, proua esinaine, aitäh ähm,, härra Löngren. mina äh, külastasin teie kodulehte ja otsisin informatsiooni adjuvantide kohta ähm,. ma nägin seal erandeid, kui ma ei, ei saanud piisavalt informatsiooni adjuvantide enda kohta. rääkisite formaldehüüdidest äh, ja elavhõbedast, kuid midagi polnud seal öeldud adjuvantide kohta, siis pöördusin otseselt Novartise poole. Novartisest äh, öeldi mulle, et äh, kasutame skoleeni. Äh, me teame, et alumiiniumiga võivad kaasneda mitmed negatiivsed kõrvalmõjud ja siis on tegemist skoleeniga, mis on, mis pärineb haidemaksast. et jätame siin looduskaitse ter-, teemad praegu kõrvale, kuid millised on need kõrvalmõjud skoleeni puhul? vähemalt lahesõja ajal need äh, sõdurid, kes olid äh, haiged, need said äh, ravimeid, kus oli ka skoleeni ja nemad oskavad teile selle kohta rohkem öelda. nüüd Baxteri teema. ma nägin ühte kaebust ühelt ajakirjanikult vaktsineerimise kohta eelmisel aastal kas MEA on selle vakt-, konkreetse vaktsiini osas midagi ette võtnud? see on Austria äh, ajakirjanik, kes pöördus kohtu poole äh, Bakst- ja kaebas kohtusse Baksteri äh, laboratooriumi ja see puudutas siis ka Tšehhi Vabariiki, see juhtum, mida te selle kohta oskate öelda? ja kolmas, mis puudutab seda küsimustikku, mis täidavad tervishoiutöötajad vaktsineerimise kohta. kas te seal küsimustikus äh, esitate küsimuse, kas lapsed on näiteks kanaproteiinile allergilised, sest neid äh, vaktsiine ju toodetakse kanaproteiini äh, põhjal. kui see vaktsiin ilmus välja kahe tuhande, kahe tuhande üheksanda aasta kahekümne neljandal aprillil, millised on ettevaatus abinõud see, see kolmekümne protsendi kriteerium, et kolmkümmend protsenti elanikkonnast äh, peaks olema nakatunud ja nii edasi. kuidas sellest, kuidas selle strateegiaga sai, äh, me räägime siin äh, epideemia levikust Austraalias, Argentiinas, Austraalias kakskümmend miljonit inimest ja nendest vähem kui viiskümmend protsenti, viis protsenti on äh, on äh, nakatunud ja sadakond surnud. muidugi on neid palju, kuid äh, äh, teistes riikides on meil tuhandeid sur-, surmajuhte, kuid Argentiinas nelikümmend miljonit inimest, kaks koma neli nakatunut. ja kui me nüüd tagasivaates äh, saame seda olukorda paremini analüüsida. viirus on jõudnud äh, ju Euroopasse ja mulle tundub, et kõige enam on ta esindatud äh, liikmesriikidest just Prantsusmaal. Äh, me ei saa öelda, et see on täiesti kahjutu gripivorm, et ei peaks siin hakkama kõiki vaktsineerima me võime öelda, et võib-olla täielik vaktsineerimine ei õigustagi ennast, kuid teatud riskigruppide puhul, näiteks südamehaigete, ülekaaluliste puhul on siiski mõttekas vaktsineerimist läbi viia. ja nüüd veel üks küsimus. praegu on hooaja gripi vaktsiin ilma adjuvantideta kuid H1N1 äh, äh, vaktsiin on adjuvantidega. muidugi oleks äh, parem, kui vaktsiin oleks ilma adjuvantideta minu arust, kuid ehk te saate anda enda seisukoha selles suhtes. ma sooviksin, et me tuleksime objektiivsemate põhjenduste ja informatsiooni juurde, ilma paanikata, nii nagu see praegu Prantsusmaal on võib-olla soovite vastata nüüd nendele es-, esimesele küsimuste voorule? aitäh nende küsimuste eest, kõigepealt äh, alustaksin sellega, et paneksin asjad ajaliselt perspektiivi. Äh, see endeemia sai alguse äh, selle aasta aprillis ja tüvi identifitseeriti WHO poolt ja nad kuulutasid välja pandeemia maikuus, kui ma ei eksi, ja siis äh, juunis saime enam äh, informatsiooni selle viiruse tüve kohta, hakkasime vaktsiine välja, hakati vaktsiine välja töötama. nii et päris selge on see, et meil ei ole kliinilisi andmeid äh, veel piisavalt, kuna tüvi alles hiljuti identifitseeriti ja meil ei ole ka piisavalt informatsiooni seega ka vaktsiinide kohta, siis kliinilisi andmeid meil vedas Euroopas, sest me tõime selle, tulime välja selle mock-up kontseptsiooniga ehk imitatsioonivaktsiinidega. meil on äh, välja töötatud väga head vaktsiinide väljatöötamisprotseduurid, meil oli sarnase, ähm, sarnane linnugripi äh, vaktsiini äh, tüvi juba välja töötatud ja siis me ekstrapoleerisime selle, need kogemused varasemast äh, välja töötamaks uut vaktsiini. see on midagi, äh, mida me teeme iga-aastaselt äh, ka hooajagripi vaktsiini puhul, nii et seda ei peaks vaatama kui mingit täiesti uut vaktsiini. see on enam-vähem sarnane hooajagripi vaktsiinile ja nüüd meil on tegemist uue gripitüviga, kuid isik, inimesed ei ole sellest piisavalt informeeritud. nii et te peate aru saama ka sellest, et meil ei ole piisavalt praegu andmeid äh, selle uue vaktsiini kohta. muidugi võib siin äh, rääkida riskidest, äh, mis seonduvad viivitustega selle vaktsiini turule tulekuga ja võin teile öelda, et kui te neid arvutusi teete, siis tegelikult äh, on tõepoolest kasulik äh, vaktsiin juba praegu turule tuua, mitte oodata äh, veel lisaandmeid äh, selle vaktsiini li-, kõrval, negatiivsete kõrvalmõjude risk on piisavalt väike, võttes arvesse inimesi, kes võivad vahepeal surra sellesse pandeemiasse nii et see on see tõlgendus selle vaktsiini eelistest ja sellele järeldusele on jõudnud kõik tervisekaitseametid, kaasa arvatud WHO, kaasa arvatud Euroopa Komisjon, Euroopa Haiguste Ennetuse ja Tõrjekeskus ja kõik tervishoiuasutused praktiliselt kogu maailmas. nii et me peame tagama selle õige tasakaalu siis nende kasude ning nende väikeste riskide kõrvalmõjuriskide vahele. et seda on väga oluline rõhutada siinkohal. Dagmar Peren, te küsisite selle kohta, milline on see menetlus turule lubamisel meil on tõepoolest vägagi selge menetluse kord äh, selle kohta, kuidas asu-, arustatakse, arvestatakse teadus, äh, teaduslikke andmeid ja nii edasi, siin ei dikteeri midagi tööstuse esindajad, farmaatsiatööstus, väga suur osa tegelikult äh, turule pääsu taotlustest lükatakse tagasi, nii et see kontrolliprotsess on vägagi range. nüüd küsimus doosidest et kas üks või kaks doosi. praeguseks on soovitus ja see soovitus põhineb meie koge-, kogemusel imitatsioonivaktsiini kasutamisel ja sellele põhines ka EMEA oma otsuses. kliinilised testid selle imitatsioonivaktsiiniga näitasid, et vajalik on siiski kaks doosi. kui te saate aru, sellest, et kliinilised testid praegu veel jätkuvad ja iga päev äh, ootame lõplikke tulemusi äh, kliiniliste testide kohta ja niipea, kui me saame äh, paremaid andmeid selle kohta, siis me võime ka öelda, kas üks või kaks doosi saame uue, uute soovitustega selles vallas välja tulla adjuvantide kasutamisel on äh, väga palju kogemusi ja adjuvantidest on tihtipeale kasu, positiivsed on meie kogemused. see antigeen või see viirus, mis äh, sinna sisen-, sisestatakse sinna äh, vaktsiini, see võib omada palju suuremat mõju kui adjuvante seal ei, selles vaktsiinis ei kasutata et äh, peame vaatama, milline on see antigeeni osakaal. kui meil on neli korda suurem doos, äh, siis ei ole veel võimalik äh, siiski nii paljude inimesteni jõuda, nii et adjuvandid seda efektiivsust suurendavad. nii et selle, nende adjuvantide puhul on ka positiivsed kaalutlused neid kasutatakse ka teiste gripipandeemiate puhul äh, vaktsiinides skoleeni kasutamine, äh, see on äh, meie rakumembraani loomulik osa ja seda leidub meie kehas niikuinii nii.. ja ka teistes vaktsiinides on lisatud äh, E-vitamiini ja mõlemad need äh, ained on tegelikult meie kehas juba niikuinii oma, olemas ja pole mingeid äh, näit-, mingeid andmeid selle kohta, et nad kahjulikud oleksid inimorganismile vaktsiinide koosseisus. küsimus oli ka ohutuse osas, et mis juhtus seitsmekümne kuuendal aastal USA-s siis oli tegemist täiesti teistsuguse vaktsiiniga ja tegelikult pole ka tõestatud, et oli mingi seos nende neuroloogiliste kõrvalmõjude ja selle vaktsiini vahel. tegemist oli tõepoolest H1N1 tüviga ja sellist äh, tüve pole hooajagrippide puhul esinenud juba aastaid, see ei ole ja need intsidendid ei ole kordunud pärast seitsmekümne kuuendat aastat. ja komitee on muidugi äh, vaadanud ka kasude ana-, riskil, kasude ja riski analüüsis äh, seda küsimust. ma ütlesin äh, juba sissejuhatuses, et meil on vägagi range järelevalvesüsteem mm, kõrvalmõjude suhtes. kui kõrvalmõjud esinevad, siis need äh, ebatavalised kõrvalmõjud tihtipeale tulevad äh, esile just siis, kui suuremad elanikkonnagrupid hakkavad neid vaktsiine kasutama, neid ei olegi võimalik tihtipeale äh, testide käigus avastada. me muidugi loodame, et neid kõrvalmõjusid ei esine, kuid ma veel kord rõhutan, see meie järelevalvesüsteem on vägagi range viiakse läbi statistikat ja andmete kogumist eh, nii farmaatsiatööstuse kui ka meie poolt. ja need kliinilised testid ja andmete kogumine ei toimu mitte ainult Euroopa Liidul, meil on tihe koostöö ka näiteks Ameerika Ühendriikide vastavate ametitega, Austraalia ametivõimudega. ja nendel on ju see pandeemia juba jõudnud äh, Äh, päris kaugele, kuna neil on tegemist praegu talvehooaega. nüüd äh, olen rääkinud adjuvantidest, doosist, sellest, mis juhtus USA-s seitsmekümne kuuendal aastal ja üks küsimus, millele ma ei vastanud, on see, mis puudutab allergilist reaktsiooni. SBC, selles toote, äh, toodet puudutavad juhendis äh, on märgitud äh, seda, et inimesed, kellel on äh, allergia muna vastu, et nemad ei tohiks seda vaktsiini kasutada, siis see, see puudutab proteiine. nii et seda on tõepoolest arvesse võetud ning see on pandud ka tootejuhendisse sisse. küsimus Baxteri kohta ja Baxteril on teatud probleeme tõepoolest olnud, me oleme seda kõike väga hoolikalt jälginud ja võtame seda kõike arvesse. sel nädalal äh, toimus just inspektsioon äh, Baxteri äh, tootmisruumides ja need tulemused seal olid vägagi positiivsed ning seetõttu äh, arvame, et see hinnang Baxteri vaktsiinile sel nädal, see nädal lõpus saab olema pigem positiivne. Dagmar, sa puudutasid ka antibiootikumide resistentsi küsimust. kui farmaatsiatood-, tööstus paneb omalt poolt mängu sada dollarit, siis nad tahavad selle sada dollarit hiljem ka tagasi saada ja kui nad seda tagasi ei saa, siis nad panevad selle, paigutavad selle raha mujale ja siin nende antibiootikumide puhul äh, muidugi me tahame neid kasutada selleks, et äh, resistseid äh, baktereid, neid ravida, kuid siin on see küsimus seotud ka sellega, et, et väga raske on selliseid antibiootikume välja arendada, kuna see on väga kulukas protsess. nii et meil peaks siin olema teatud stiimuleid farmaatsiatööstusele selliste antibiootikumide väljatöötamiseks ja seda Rootsi eesistumise kohtumisel ka arutati ja seda ka äh, arutati ka Rootsis äh, mitteametlikul tervise äh, asu-, arutatakse ka mitteametlikul tervishoiuministrite kohtumisel. mul on äh, muidugi enda mõtted selle kohta, kuidas seda teha, kuid EMEA eesmärgiks ei ole välja tulla poliitikatega äh, ja seetõttu ma ei hakka oma nina sellesse ka toppima. aitäh, härra direktor, äh, härra Peeter Liisel, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka härra Lundgrenile. mõned lühikesed küsimused. Te rääkisite vastunäidistustest näiteks äh, valgu allergia puhul, kas on ka teisi vastunäidistusi või on teisi inimesi, kelle puhul EMEA soovitab, et nad ei tohiks ennast vaktsineerida lasta või kas te loa andmise puhul teete seal mingeid piiranguid, mõtlen siin näiteks Ester De Lange küsimusele peal, kus ta ütles, et esimese kolme raseduskuu puhul ei tohiks vaktsineerida naisi tahaksin, et te sellele küsimusele väga selgelt vastaksite, sest kui meie siin komisjonis oleme täiesti segaduses pärast viimast kohtumist proua Jakobiga, öeldi väga selgelt, et on probleeme laste puhul ja riskipatsientide puhul, siis kujutate ise ka ette, kui suureks läheb see segadus rahva seas. nii et seekord veel kord äh, millised piirangud on, kas neid piiranguid on ette nähtud, millised rahvastikugrupid ei tohiks lasta ennast vaktsineerida või kas on võimalik ka riskipatsientide puhul nagu lapsed ja rasedad praegusel hetkel lasta ennast vaktsineerida, seda tahaksin teie käest väga selgelt teada saada. ja teiseks, antiviraalsete ravimitega ravimine, nagu näiteks Tamiflu puhul. minu teada on näiteks lubatud äh, rohukapslit avada ja lapsi ravida. mina olen lastekliinikus töötanud ja minu teada tekib seal probleeme sellega, äh, kuidas neid kasutatakse, vanemad ei oska neid kapsleid avada ja lastele anda. ja sellepärast äh, võib-olla oleks lihtsam ja parem see, kui oleksid need rohud tavalisel vormis, kas nad siis mõne lahuse või siirupi näol, sest seda oskavad lapsevanemad kasutada ja me võime olla kindlad, et lap-, lastele seda rohtu antakse. kui lapsevanemad ei saa aru pakenditel olevat juhistest, siis pole päris kindel, et lapsed seda rohtu ka õigesti saavad ja mulle tekitab kahtlusi see, kas siis lapsed saavad ka selle ravi, mida neil tegelikult vaja on. nii et võib-olla tuleks siiski mõelda optimaalsemale vormile selle ravimi puhul. Merci euh,, monsieur Liise Madame... suur tänu, härra Liise, proua Makamäel yeah,. A... suur tänu. kiire küsimus adjuvantide kohta, mis ei ole otseselt seotud gripi küsimusega, aga millest Briti ajakirjandus on täna näiteks rääkinud ja võib-olla härra Lundgren oskab selgitada. sel nädalal noor tüdruk suri mõni tund pärast seda, kui ta oli saanud emakakaela vaktsiini. me ei tea, kas äh, selle vaktsiini ja surma vahel on seos, aga spekuleeritakse, et võis olla. mõned ajakirjanikud leiavad, et äh, teatud, et adjuvant, mida kasutatakse emakakaela vaktsiinis, et seda kasutatakse ka äh, meie siinses vaktsiinis. Excusez-moi, pardonnez-moi. Euh, je, je pense que c'est la dernière question qui vous est... ma arvan, et see on nüüd viimane küsimus või on keegi mul märkamata jäänud. nii et kui te vastaksite palun nendele kahele viimasele küsimusele. suur tänu mis puudutab seda emakakaela vähivaktsiini, siis ma võin kinnitada, et äh, nendes kahes vaktsiinis ei ole sama adjuvant, see on erinev. aga loomulikult me oleme teavitatud sellest, äh, kõrvalmõjude raportit võib oodata ka EMEA-lt. aga neid vaktsiine on manustatud miljonites doosides, ilma et oleks olnud mingit probleemi, nii et antud juhtumit me peame kindlasti analüüsima, et selgeks teha, kas tõesti oli seos vaktsiini ja selle surma vahel või mitte. siis Tamiflu küsimus, ma olen täiesti nõus, et on väga keeruline see küsimus laste puhul teaduskomitee arutas seda küsimust eelmisel nädalal. me oleme ikkagi soovitanud Tamiflu kasutamist ka laste puhul, kuigi loomulikult on see keeruline, kui on raske tagada seda, et vanemad kõikidest reeglitest kinni peavad. ja on võimalik ka valmistada teatud lahust nende kapslite põhjal apteekides, aga seni, kuni meil konkreetselt lastele mõeldud äh, tamifluvormi ei ole, on loomulikult raske tagada kõikidest nõuetest kinnipidamist. ja ma ei tea, kuidas erinevates liikmesriikides asjale lähenetakse, kas mm, näiteks apteegid on valmis abistama lapsevanemaid äh, siis võib-olla annaksin sõna oma eksperdile Marko Kavalierile. kes selgitaks võib-olla rasedate naiste ja laste küsimust. aitäh! soovitused tulenevad põhiliselt nõndanimetatud imitatsioonvaktsiinide testimisest, on äh, läbi viidud vastavad kliinilised uuringud ja alla kuue kuuste laste puhul me praegu soovitust anda ei saa. antud hetkel vähemalt. meil ei ole palju kogemusi selle homse grupi puhul ka hooajalise gripiga, nii et soovitusi on raske anda. H5N1 puhul testiti seda laste puhul kuus kuud kuni viisteist aastat, seitseteist aastat. kaks poolikut doosi andsid äh, väga hea reaktsiooni kümme kuni seitseteist vanemad lapsed ja noored täiskasvanud, nende puhul soovitakse täisdoosi. nii et äh, see on see, mida me praegu teeme laste kohta ja see on ka aluseks äh, järeldustele mis me doseerimise osas nende, sellele vanusegrupile edastasime. nüüd rasedatest rääkides on meie andmed sellised, et im-, immunoloogiatestidest, mis hooajagripi vaktsiiniga tehti, siin ei olnud mingisugust vahet rasedate ning samas vanuseklassis olevate ülejäänud naiste äh, reaktsiooni vahel ja ohutuse seisukohast meil muidugi ei ole terv-, väga palju kliinilisi teste läbi viidud rasedade puhul, kuid USA-s on äh, selle vaktsiiniga vaktsineeritud äh, enam kui kaks miljonit rasedat äh, kaks tuhat kuni kak-, kuni kahe tuhande kolmandal aastal ja selle eest meil siis andmed on olemas, samuti on meil hooajagripi vaktsiini andmed olemas ja meil on äh, läbi viidud ka loomkatseid, mis äh, ei anna meile alust arvata, et äh, see vaktsiin oleks ohtlik rasedatele. kuid võttes arvesse seda, et kliinilisi teste pole piisavalt palju läbi viidud, on väga oluline, et meil oleks tõepoolest väga ettevaatlik riskijuhtimisplaan selle riskirühma puhul me muidugi oleme ühenduses ähm, Haiguste Ennetuse Tõrjekeskusega ning farmaatsiatööstuse esindajatega, ka Eurocatiga, äh, selleks, et tagada see, et me kogume piisavalt andmeid nii kiiresti, kui seda vaktsiini hakatakse selles elanikkonna kihis kasutama. lõpetuseks ütleksin, et äh, meil äh, on positiivsed kogemused nende kolme imitatsioonivaktsiiniga ja nüüd äh, kindlasti need andmed täienevad, kui neid vaktsiine hakatakse ka tegelikkuses elanikkonna seas kasutama ning loodame, et äh, need andmed ja elanikkonna teavitamine saab olema nii läbipaistev kui võimalik meie poolt kõikide kõrvalmõjude ja muu osas. meie kliinilised äh, testid on nüüd lõpule jõudnud nii last, äh, kui nad on lõpule viidud, siis ka laste ning rasedate puhul, siis kindlasti informeerime avalikkust, informeerime parlamenti ja suur tänu teile! aitäh! lõpetuseks sõna härra Nistikule, kes juba ennem sõna soovis. tema äh, esindab agentuuri samuti. You know, selle komisjoni endise liikmena olen ma tõesti uhke, kui kuulata vastuseid mõningatele väga spetsiifilistele küsimustele, mis esitati. olen tänulik küsimuste esitajatele ja mõned tähendab, kõigepealt kuna mina olen samuti teaduskomitee liige, siis ma tahaksin tänada selle suurepärase ekspertide võrgustiku eest, mis Euroopas on. paljud eksperdid, inimesed töötavad ööpäev läbi Toomas Salmanson Rootsist, Ian Hanson Rootsist ja kõik teised te teate neid, see on nende töökohustus. Euroopa Parlamendi liige võib tunna uhkust, et sellised eksperdid töötavad seal võrgustikus. võimalike kõrvalmõjude küsimus vastutus ja usaldus. inimesed, kes on riskikategoorias ja me kogume andmeid nende kohta me peaksime püüdma kontrollida seda paana-, paanikat, mis inimeste seas levib. me peame kinnitama seda, et vaktsiinid siiski on ohutud, et me oleme riske väga hoolikalt kaalunud ja nüüd küsimus koleeni kohta, skoleen on tegelikult ju kolesterooli eh, nii-öelda eelkäija, ei ole tegemist mingi adjuvandiga tegemist on lihtsalt eh, õliemulsiooniga, mis lihtsalt eh, parandab selle eh, vaktsiini tõhusust. see ei ole midagi sarnast elavhõbedaga ja mis võib tõepoolest olla ohtlik, kuid tegemist on millegi neurotoksilisega ja kui seda näiteks ajusse sisestada, Äh, siis äh, tõepoolest raskemetallid äh, põhjustavad neurotoksiini, kuid kui me räägime ühest, ühekordsest või kahest doosist, siis see sisaldus seal on nii väike, ainult kakskümmend viis milligrammi, et sellega ei kaasne mingit ohtu. siin on tegemist ainult kahe süstiga, kakskümmend viis mikrogrammi ja see ei kujuta endast tõepoolest mitte mingit ohtu, see on tõesti tühine kogus muidugi me võime rääkida seda, mis juhtub pärast näiteks kahekümnendat või kolmekümnendat süsti, milline on see mõju näiteks Alžeimeri tõvega isikutele. sellistel juhtudel on see probleemiks, mitte vaktsiini puhul. Äh, ma ei taha nüüd siin pikemalt nende küsimustel peatuda, te olete oma tööd spetsialistidena väga hästi teinud ja aitäh teile! aitäh, härra Langrenile kõigi nende selgituste eest, mis te meile tänasel õhtupoolikul andsite, aitäh kõigile ja sellega on meie koosolek äh, lõppenud